lükatud, kui ei esitata vastuväiteid kahekümne nelja tunni jooksul ja see tekst on saadaval internetis. kolmapäeval ma allkirjastan koos nõukogu presidendiga viis õigusakti, mis on võetud äh, vastu seadusloome protsessis ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse koosoleku protokollis austatud äh, kolleegid, eelmisel reedel me tähistasime rahvusvahelist äh, naistepäeva. naiste ja meeste võrdõiguslik-.